on süüdi mõistetud terrorismis ja teie oleksite olnud õnnelikud, kui teda ei oleks kunagi kohtu ette toodud. aitäh! ja see arutelu on nüüd lõppenud ning äh, hääletus toimub siis kolmapäeval. ja nüüd läheme me edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on härra Sikluna raport, mis puudutab äh, euro kasutusele võtmist Eestis esimesel jaanuaril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. ja kõigepealt ma annan sõna meie raportöörile härra Svitlunale neljaks minutiks, teil on sõna. Thank you, Madam President Able... tänan, president, mul on hea meel tutvustada seda raportit, millega antakse heakskiit Eesti avaldusele liituda euroalaga. proua president, on märkimisväärne, et see väike, kuid meelekindel Euroopa Liidu liikmesriik koputab euroala uksele sellisel raskel ajal. Äh, see näitab väga palju selle riigi kohta, euro ja euroala kohta põhjus, miks Eesti peaks liituma euroalaga, on lihtne. Eesti on täitnud aluslepingutes kätestatud Maastrichti kriteeriume, kuid samas on oluline silmas pidada, et need saavutati äh, äh, selle väga tõsise finants- ja majanduskriisi ajal, mis on üks raskemad meie eluajal. sellised saavutused on tänu usaldusväärsetele, meelekindlatele jõupingustele Eesti valitsuse ja Eesti rahva poolt lisaks sellele, vaatamata euroala viimastele raskustele, on üldsus tugevalt toetanud euroalaga liitumist. raportöörina olen ma pidanud pidevat ühendust komisjoniga, Keskpangaga ja Eesti valitsusega ning külastanud Eestit mai keskpaigal, kui komisjon ja Euroopa Keskpank avaldasid oma lähenemisraporti Eesti Rahandusministeeriumi rapa-, parlamendi, Statistikaameti ja Keskpanga poolt tehtud ettevalmistused on tunnustuseks Eestile. ma tahan siinjuures siiski rõhutada oma muret selle väga lühikese aja pärast, mis parlamendile anti selle raporti koostamiseks ja avaldamiseks pärast lähenemisraporti avaldamist. minu arvates see ei ole õige ja nagu varemgi on öeldud, see on näidatud, see näitab veel kord austuse puudumist parlamendi vastu. ma möönan, et on tehtud märkimisväärseid äh, positiivseid samme, äh, kui äh, Euroopa Keskpank andis suulise selgituse saavutatud edusammadel. kuid ma loodan, et järgmisel korral, kui mõni riik uuesti soovib liituda euroalaga, enam selliseid tähtaegu ei kehtestata. kuigi võib-olla mõned väidavad, et euroala peab oma probleemid lahendama enne, kui ta uusi liikmeid vastu võtab, on see minu arvates lühinägelik lähenemine euroala liikmetena me oleme piisavalt motiveeritud ja veendunud, et äh, mõiste, et euro äh, jääb ellu sellest tormituultest või vastasel juhul me satume täieliselt äh, hirmu, vägivalda ja keeldume abistamast neid, kes vajavad seda hädas. selleks, et taastada usaldus euroala vastu, on vaja meetmeid, et tõsta äh, rahanduse seisukorda, statistilist seisu ja valitsussektori eelarvet ja ma usun, et Eesti saab olema äh, igati positiivne liige ja see näitab, et äh, ka, et kahe tuhande üheksanda aasta lõpuks oli Eestis, oli üks madalamaid valitsussektori eelarve puudujääke euroala riikide seas. samal kui reaalmajandus vähenes ligi viieteist protsendi võrra, asjaolu, et heade aastate jooksul suutis riik piisava mm, ülejäägi koguda, näitab ka seda, et valitsemissektori võla ja skp suhe on üks madalamaid Euroopas. kuid isegi selle raske majandus- ja finantskriisi ajal on Eesti suutnud oma maja korras hoida. see kindlalt asetab Eesti nende euroala riikide hulka, Äh, kus on äh, väga hea eelarvedistsipliin ja kus ollakse valmis rakendama ka karme meetmed, et säilitada äh, konservatiivne poliitika. see on poliitilise sümboolne, Eesti taotlus liituda euroalaga on muidugi märkimisväärse tähendusega oma naaberriikidele, mis peaks muutma euro atraktiivseks alternatiiviks ka teistele riikidele, kes on selleks hästi ette valmistunud. lõpuks ma tahan veel lisada, et et Eestil ei seisa ees mitte kerge äh, majanduslik tee. Äh, tööpuudus on väga kõrge, inflatsioonirisk ka tulevikku silmas pidades ei ole kuigi hea ja seetõttu valitsus peab säilitama valvsuse äh, ka hindade üle lähitulevikus ja seetõttu ma soovitan seda raportit ka koja liikmetele. ja ma tahaksin öelda tere tulemast ka volinik Rennile ja anda talle sõna tänan, proua president, lugupeetud parlamendiliikmed. kõigepealt ma tahaksin avaldada tänu äh, parlamendiliikmele Edward Skeklunale väga hästi tasakaalustatud ja sisulise raporti eest äh, Eesti euro kasutuselevõtu kohta. ma samuti tahaksin õnnitleda meie Eesti sõpru äh, selle olulise verstapostini jõudmise puhul. ma hindan teie kõrget toetust äh, Eestile ka euro kasutusele võtmisegi, mis anti parlamendi komisjonis teisel juunil. see on kriitilise tähtsusega ka, ka komisjoni ettepaneku edendamisel ja lõppkokkuvõttes euro kasutuselevõtule Eestis esimesel jaanuaril järgmisel aastal. me kõik teame, et äh, lähenemisraport ja hindamine ning euro kasutuselevõtu otsus Eesti poolt toimub ühe eh, kõige raskema äh, perioodil euroala jaoks, eh, euroala loomise hetkest alates, kui mitte just kõige raskemal perioodil. selles mõttes Eestile antud positiivne hinnang on erilise tähtsusega signaal, märk sellest, et Euroopa Liidu raamistik toimib ja rõhutamaks seda, et äh, lähenemishindamisel liikmesriike hinnatakse nende saavutuste, nende tulemuste eest ning võrdse kohtlemise põhimõttest lähtudes. Eestile antud positiivne hinnang äh, tähendab ka väga positiivset märku turgudele ja ka euroalasse mittekuuluvatele Euroopa Liidu liikmesriikidele praegusel etapil. lubage rõhutada, et Eesti liitub euroalaga väga tugevalt positsioonist alates usaldusväärse poliitika, äh, üks tugevamaid eelarvepositsioone äh, ja üks madalamaid võlatasemeid äh, Euroopa Liidus, nagu härra Skikluna juba ütles. kui Euroopa Liidus keskmine on on valitsussektori võla äh, määr liskis seitsekümmend viis protsenti, siis Eestis on see seitse koma kaks protsenti SKP-st, SKP ähm, mis on väga märkimisväärne erinevus keskmisest. kuigi Eesti ei ole immuunne ka kriisi suhtes, on see Eesti majandus tõestanud, et ta toimib toimida ka, ka fikseeritud vahetuskursi režiimi tingimustes, mis on kehtinud üheksakümne teisest aastast ja seetõttu euro kasutuselevõtt ei peaks tooma, tooma kaasa ka äh, suuremat šokki majandusele Lo. loomulikult euro kasutuselevõtt ei tähenda veel teekonna lõppu, vaid vastupidi, kui Eesti järgmisel aastal euro kasutusele võtab, siis tuleb säilitada endiselt äh, eelarvedistsipliin ning konservatiivne eelarvepoliitika selleks, et tagada ka edukas toimimine euroalas. ma toetan ja igati äh, tervitan Euroopa, äh, vabandust, Eesti ametivõimude ja Euroopa partnerite tahet liita euroalaga ning äh, kinnitades oma kindlat kinnipidamist äh, kehtestatud eesmärkidest ning poliitikatest. paralleelselt on vajadus tugevdada ka Euroopas majandusjuhtimist, komisjoni viimased ettepanekud äh, soovivad tugevdada ja süvendada majanduslikku haldussüsteemi ning tugevdada ka euroala Äh, kasutades ära kõikide selle liikmesriikide tugevaid külgi. ainult niiviisi on võimalik üles ehitada äh, tõhus ja tugevam äh, raha- ja majandusliit. proua president, lugupeetud parlamendiliikmed, lõpetuseks tahan öelda, et pärast sellenädalasi konsultatsioone Euroopa Parlamendiga jätkuvad arutelud nädala lõpus ka arutelud ülemkogul kui kõik läheb vastavalt plaanidele, me loodame, et kõik vajalikud õigusaktid võetakse vastu ECOFINis kolmeteistkümnendal juulil, andes Eestile sellega piisavalt aega ette valmistada eurole üleminekuks ning euro kasutuslevõtuks esimesel jaanuaril järgmisel aastal. veel kord suur tänu teie toetuse eest meie ettepanekule ja minu südamlikud õnnitlused Eesti rahvale. tänan, volinik, ja nüüd fraktsioonide nimel esimesena härra Mitchell Rahvapartei nimel kaheks minutiks. tänan, proua president, ja ma tänan raportööri selle suurepärase raporti eest. ma toetan teda ja toetan ka tema äh, kommentaaride ja ka neid murepunkte, mida ta tõstatas ja ma tahaksin öelda eriti seda, et me saame Eesti vastu võtta euroalasse tänu nendele sammudele, mida Eesti rahvas on teinud ja see juhtrollile, mida Eesti parlament ja valitsus on näidanud. ja see läheb kaugemale kui lihtsalt oma kodu korda tegemine ning need ohverdused, mis rahvas on teinud. meie siin lakume oma haavu ja ei ole tunneme ebakindlust tuleviku pärast ja euroala pärast siin on see väike riik, kes näitab meile teed, kes on tuletorniks mitte ainult teistele riikidele selles piirkonnas, kes, kes soovivad saada ka Euroopa Liidu, vaid tervele Euroopale eh,, tugevdades meie eh, kindlust nendel rasketel aegadel, mis mööduvad ja ma tahaksin meenutada parlamendi liikmetele esimese kümne aasta jooksul euro kasutusele võtmisest kuusteist miljonit töökohta loodi Euroopa Liidus. ja palju rohkem koh-, töökohti loodi samal ajal Ameerika Ühendriikides. see veel kord kinnitab selle projekti õigsust ja selleks ei ole vaja ka julget parlamendi, julget valitsust, julget rahvast ja ma ütlen tere tulemast Eestile ja ma usun, et see oli õige samm nende jaoks. minu kodumaa kogemus, äh, teise väikese riigi kogemus on näidanud, et see on igati kasulik. mõelge nendele, äh, kuhu need väiksed riigid oleksid jõudnud, kus me oleksime, kui meil ei oleks Euroopa Keskpanka ja komisjoni ja euroala ministrite toetust nendel rasketel aegadel me oleksime raskes olukorras. ma tahaksin öelda kahte küsimuse. Need erinevad kõikumistsiklid, mida tuleb arvesse pidada ja mida jälgida ja teiseks varade inflatsiooni küsimus, ma tõstatasin selle küsimuse ka Euroopa Keskpanga presidendi juures kaks aastat enne, kui sellest hakati tegelikult rääkima, komisjon ja Euroopa Keskpank peavad omavahel kokku leppima selles,

ja nüüd äh, ALDE fraktsiooni nimel härra Klint, kaks minutit, palun. austatud proua president, mul on tõesti hea meel, et esimesest jaanuarist kaks tuhat äh, üksteist on äh, euroalal seitsmeteistkümnes liige. minu eelkõnelejad on juba rõhutanud, et tegemist on ühe, ühega vähestest riikidest, kes on äh, Maastrichti kriteeriumitest suurepäraselt kinni pidanud. ma arvan, et äh, me võime olla kindlad selles, et Eurostat, Euroopa Keskpank, komisjon on tõesti uurinud olukorda põhjalikult ja vaadanud, et midagi arvudest pole kuskile nurga taha või kirstu peitu jäänud. nagu me kõik teame, kümme aastat pärast kasutuselevõttu on eurol mitmeid suuri väljakutseid, suuremaid kui kunagi varem, ja Eesti näitab tõelist pühendumust, tahet, pingutusi sellepärast, et Eesti on rasketes tingimustes õnne, Eestil on rasketes tingimustes õnnestunud Maastrichti kriteeriumitest kinni pidada. seda seetõttu, et äh, nad on pidanud kinni lepingut tingimustest ja Eesti teab, et äh, neil on Euroopa Liidu liikmena omad kohustused äh, ja samuti on neil omad kohustused euroalaga liitudes ja et nad on nii kiiresti oma eesmärke täitnud, see teeb mulle suurt rõõmu ja tekitab meil euroalasse suurt usaldust. Õnneks Eesti valitsus ei pea euro üle hääletamist korraldama, rahvahääletust korraldama, sellepärast et äh, väga paljud inimesed äh, tunnevad suurt muret arengute pärast, ajakirjanduse kajastused näitavad, et euro on nõrk valuuta ja hinnad võivad tõusta euro kasutusele võetu tõttu. Saksamaal oleme selliseid arenguid näinud ja äh, eurot vaadatakse väga kriitilise pilguga. euroala liikmena peab äh, Eesti seisma silmitsi ka ühise valuuta probleemidega, ehkki ühise euroala äh, annab ka oma kaitsva kilbi kaitse Eestile. Äh, ja ma soovin Eestile kõike head ja loodan, et Eestil õnnestub ka tulevikus äh, tõestada, et inflatsiooni on võimalik kontrolli all hoida ja lubadustest on võimalik kinni pidada. härra Svinburn, üks minut vabandust, proua Svinburn. suur tänu, ma tahaksin tänada raportöör Siklõunat selge ja kõikehõlmava raporti eest, me toetame tema järeldusi täielikult. nüüd, kus me seisame silmitsi majandusliku segadusega üle kogu maailma pärast finantskriisi kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal ja sellistes tingimustes on äh, tõesti imetlusväärne ja meelekindel Eesti äh, valitsusest, et nad on äh, suutnud täita euroala tingimused, suutnud valitsussektori eelarve puudujääki hoida kontrolli all, hoolimata tööpuudusest ja nad on suutnud tõesti karmidest tingimustest kinni pidada ja nemad soovivad liituda euroalaga isegi siis, kui asja, ajad on nii segadused. see on nende enda valijate otsus ja me soovime neile kõike head euroalas härra Prons, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete hulgast, palun. suur tänu, proua president, paljud arvavad, et Eestit tuleks siinkohal õnnetleda, mina aga sooviksin, äh, tunnen Eesti rahvale kaasa. riigi valuuta väärtus peab äh, väljendama, väljenduma äh, teenuste ja kaupade ekspordi väärtuses peab muutuma vastavalt vajadusele riik, kelle valuuta on seotud mingi valuuta väärtusega, mis ei ole seotud tema majanduse näitajate ja vajadustega, suurendab kõiki majandusprobleeme, mis võivad tekkida. Ühendkuningriik, kui me olime äh, vahetuskursi mehhanismi liikmed kannatas selle alla. me tundsime, et meid ei piira mitte ainult ühisvaluuta väärtus, vaid ka meid mõjutavad kõik majanduskriisid, majanduslangused, millest me pääsesime ainult siis, kui me oma teed läksime. Eesti on suutnud praegusel hetkel oma e, e, jooksevkonto ja kapitali konto hoida kontrolli all, aga praegu võivad tekkida suured muudatused, kui Euroopa Keskpank hakkab oma intressimääru määrama liiga kõrgelt. Eesti on, kaotab siis oma ekspordiväärtuste vähenemise all ja see tekitab ka eelarve defitsiidi, millest ei suuda pääseda. Eesti kaotab oma rahalise ja fiskaalse sõltumatuse ja sellega koos ka poliitilise suveräänsuse, mis on üsna paradoksaalne, pidades silmas, et tegemist on riigiga, kes alles äh, hiljuti pääses Nõukogude Liidu küünte vahelt. suur tänu ja härra Karins, kaks minutit. futbolā kā fani mēs sagaidām likumsakarību. Mēs sagaidām, ka komanda. Suur tänu, proua president. kui me toetame mingisugust jalgpallimeeskonda, siis äh, võiks arvata, äh, et parim, parima distsipliini distsipliiniga parim äh, meeskond võidab maailmameistrivõistlused. samasugusest põhimõttest tuleks lähtuda, lähtuda ka euroala puhul eelarvedistsipliinile eest tuleks anda välja auhind. kahe tuhande viiendast kahe tuhande kaheksanda aastani oli suuremas osas liikmesriikides majanduslangus ja äh, valitsussektor kulutas äh, märkimisväärselt rohkem, kui nad äh, oleksid saanud endale lubada ja kahe tuhande viiendal, kahe tuhande viiendast kahe tuhande kaheksanda aastani tehtud töö lõi kriisile äh, turvameetmed, eestlased olid mõistlikumad kui teised riigid ja tänu oma kokkuhoidlikkusele ja distsipliinile ei äh, läinud Eesti riik kahe tuhande üheksandal aastal pankrotti Nad on pidanud kinni rangest eelarvedistsipliinist ja seetõttu on nad täitnud kõiki Maastrichti kriteeriumi, mistõttu neid tuleks kahel käel euroalale allavasse vastu võtta, mis on äh, heaks uudiseks äh, mitmel moel. kõigepealt äh, on see selgeks tugevaks sõnumiks, et hoolimata see kõigist raskustest euroala laieneb, teiseks on see positiivseks signaaliks kõikidele Balti riikidele see näitab, et Balti riigid on suutelised reforme ellu viima ja on suutelised mõistlikke poliitikaid läbi viies on ka heaks sõnumiks kõigile Euroopa Liidu liikmetele, et kui riik täidab Maastrichti kriteeriumeid, siis seda ka tasustatakse, antud nagu antud juhul euroala liikmelisusega. Euroopa Liidu liikmesriikidel tuleb tagada, et nende eelarved, nende poliitikad aitavad võita euroala kodanike toetuse ja Eesti näide on suurepärane näide sellest, et eelarvedistsipliin on võimalik ka siis, kui tegemist on raskete aegadega. ja härra Tsutas. suur tänu, proua president, majanduskriisi alguses Euroopa Liidus tabas kriis väga rangelt, väga karmilt ka Balti riike ja pärast majandusbuumi oli see eriti karmiks Eesti rahvale. eestlased tahavad saada Eurotsooni liikmeks ja neil on õnnestunud seda teha kiiresti, see tugevdab euroala kriitilisel ajahetkel ja on äh, üsnagi imetlusväärne, et Eesti on otsustanud äh, seda teed minna, et neil on õnnestunud äh, võtta meetmeid, et kriisist välja tulla Balti riikidel on äh, olnud äh, vähe riigivõlga ja riigivõla ja skp suhe oli Eestis seitse koma kaks protsenti, mis on äh, märkimisväärselt madalam kui Euroopa keskmine näitaja. me peaksime Eesti eeskujust õppima ja me peaksime püüdma leida suurepärase kuldse kesktöö eelarvedistsipliini ja ambitsioonide vahel. hoolimata kõigist nendest näitajatest ei saa me jätta kõrvale ka sotsiaalset külge. sotsiaalselt võib öelda, et euroalaga liitumine võib tuua kaasa hindade tõusu, loodetavasti õnnestub Eestil rakendada tasakaalustatud fiskaalpoliitikat nii, et Eesti kodanikud ei peaks euroalaga liitumise pärast kannatama ja ei tekiks hinnatõusu ega suurt inflatsiooni. Eesti liitumine euroga on omamoodi sümboolne. sümboolne idapoolsete riikide jaoks, kes äh, kriisitingimustes äh, ei äh, ole võib-olla nii innukad euroalaga liitumise teel, kui võiks arvata. härra Schmidt, suur tänu, härra proua president. euroalal on praegu tõsiseid probleeme ja me, Eesti äh, aitab kaasa Euroopa Liidu tugevdamisele, nad äh, ei oota äh, kõrval vaatajana, kuidas asjad lähevad, nii nagu Rootsi teeb või nagu Taani. ja Äh, kujutage ette, kui Euroopa esiisad oleksid samamoodi jäänud äraootavale seisukohale, kuhu oleks me siis Euroopas äh, jõudnud tänaseks? kriisitingimustes Euroopa areneb, kriisitingimustes tuleb välja Euroopa tugevus ja äh, euro ongi üks Euroopa tugevuse kõige nähtavamatest näitajatest, ühesõnaga, elagu Eesti ja kõike head teile! Uh, ja nüüd vaba mikrofon ja proua Basescu kõigepealt. aitäh, president, ka mina tahaksin õnnitleda Eestit nende jõupingutuste eest, mida nad on teinud selleks, et täita lähenemiskriteeriumeid ning eh, tahaksin neid tänada nende aruka poliitika eest. Eestist saab seitsmeteistkümnes riik, mis võtab euro kasutusele ja teeb seda Euroopa majanduse jaoks väga raskel ajal. Äh, meil on rohkem ja rohkem spekulatsioone teatud liikmesriikide ümber ja arutatakse, kas mitte mõned liikmesriigid ei peaks eurotsoonist väljuma. Äh, Eesti aga saadab väga tugeva signaali, äh, viidates eurotsooni laienemispotentsiaalile ida suunas kahe tuhande kümnenda aasta raportites analüüsiti muuhulgas ka Rumeeniat ja leiti, et Rumeenia ei vasta küll kõigile kriteeriumitele, mis vastava, äh, puudutavad Eurotsooniga liitumist, aga meil on lootust. ma tahaksin siiski rõhutada, et iga liikmesriik peab euro kasutusele võtma vaid siis, kui ta on selleks valmis. Äh, aitäh, äh, proua president, kolleegid ka mina sooviksin äh, õnnitleda Eesti rahvast ning Eesti valitsust. Äh, paar aastat tagasi äh, tegutses ka Leedu samas suunas, aga meil jäid mõned protsendipunktid puudu sellest, et me saaksime euro Leedus kasutusele võtta. aga me oleme erinevad, me langetasime erinevaid otsuseid olulistel hetkedel. Eesti Äh, lähenes asjadele teistmoodi, äh, langetas vähem populistlikke otsuseid ning äh, viis ellu väga ettevaatlikku poliitikat nii eelarve kui majanduse vallas. aga me loodame, et ka teised Balti riigid järgivad Eesti eeskuju ja saavutavad paari aasta pärast samad tulemused ja veel kord tahaksin õnnitleda eh, eh, Eestit ja neid parlamendi liikmeid, kes oma panuse sellesse protsessi andi ja ma taha, andsid ja ma tahaksin õnnitleda ka kogu Eesti valitsust eh, selle eest, et nad eurokursil on püsinud. aitäh! Eh, president eh, härra Bruns, kes siin kõneles, lihtsalt luges oma teksti maha ja läks ära ja see näitab väga hästi, milline on tema erakonna huvi selle arutelu vastu Eesti Euroga liitumise puhul on huvitav see, et see näitab usaldust Eesti vastu ja see näitab usaldust ka euro vastu. Eurot on väga palju kri-, kritiseeritud ja seda just eriti äh, anglosaksi ajakirjanduses, aga tegelikkus on selline, et ilma eurota, ilma eelarvedistsipliinita, mida on näidanud riigid nagu Eesti, ei oleks meil kellelgi mingisugust lootust. härra Saver aitäh, president äh,! härra volinik, ma ei suudaks endale kuidagi andestada, kui ma ei kasutaks võimalust oma Eesti kolleege õnnitleda. Eesti on üleminekuriik ning eh, on saavutanud väga paljudes valdkondades kõige paremaid tulemusi. Nad on läbi viinud eelarvereformi, nad on liberaliseerinud oma majandust, tegid seda tuhande üheksasaja üheksakümnendatel aastatel ja seda sellisel viisil, mida teised riigid ei suutnud. ma arvan, et Eestist saab väga tugev Eurotsooni liige, arukas liige ning nad saavutavad palju paremaid tulemusi kui paljud praegused Eurotsooni liikmed. aitäh! sellega on vaba mikrofoni osa lõppenud ja nüüd ma annaksin sõna jällegi volinik Rehnile. aitäh, president! ma tahaksin eh, lugupeetud saadikud tänada teie toetuse eest ja ma tahaksin kasutada võimalust ja teatada teile, miks see ajakava oli nii tihe, see ajakava, mis puudutas siis lähenemiskriteeriumide raportit, millele viitas härra Skikluna äh, igasugused hinnangud sõltuvad prognooside olemasolust ja nende andmete olemasolu jällegi Äh, äh, sõltub sellest, millal Eurostat äh, andmed kinnitab. ja selleks, et Euroopa Parlamendil oleks rohkem aega, nõustus Eurostat selle valideerimi-, fiskaalandmete valideerimise kuupäeva ettepoole tooma raporti valmistamise protsess komisjonis on üsna pingeline, me tahame hoolitseda selle eest, et see raport oleks kvaliteetne ning me ei saa tõesti sinna ajapiir enam rohkem kokku suruda, sellepärast et eh, siis satuks ohtu juba kõigi liikmesriikide saavutuste hindamine, eh, näiteks kas või mis puudutab üleliigse eelarve defitsiidi menetlust ja muud sellist stabiilsus- ja majanduskasvu pakti, mis teatavasti on eh, Majandus- ja Rahandusliidu nurgakiviks. me kasutasime me kasutame homme samu andmeid, kui me hakkame komisjonis otsuseid langetama ja kui me alustame siis kuuteid üleliigse eelarve, eelarve puudujäägi menetlust. lisaks siis nendele, mis praegu juba on algatatud teatud Euroopa Liidu liikmesriikide vastu. nii et, et tegemist on siis äh, suure protsessi osaga ja siit ka sellised ähm, probleemid ajaga igatahes ma hindan väga teie pragmaatilist lähenemist ja ma võin öelda, et ma kohtusin kolmeteistkümnendal aprillil majandus- ja rahanduskomisjoni liikmetega, kus ma pidasin nendega siis dialoogi lähenemisväljavaadete osas, mis puudutavad Eestit. samuti tahaksin lisada seda, et komisjon teavitab parlamenti kohe äh, äh, kui vaja olu-, majandus- ja rahandusolukorra kohta Eestis, on selge, et Eesti peab äh, praegust kurssi jätkama, säilitama oma riigi rahanduse ja makromajanduse stabiilsuse ning komisjon loomulikult jälgib äh, kõiki arenguid, mis Eestis toimuvad, väga tähelepanelikult. lõpetuseks tahaksin ma öelda, et ma loodan, et Eestist saab liitlane äh, eelarvedistsipliini vallas meil on Eurogrupis selle jaoks liitlasi vaja ja ma loodan väga Eesti peale ning me peame tõesti tegema koostööd, hoolitsemaks selle eest, et riigi rahandus oleks jätkusuutlik ning et majanduskasv oleks jätkusuutlik ja et Euroopas tekiks töökohti. lõpetuseks, proua president, härra Prons vist viitas sellele, et Eesti kaotab oma hiljuti või tagasi võidetud iseseisvuse ja kaotab oma vabaduse. ja võib-olla ma vastaksin härra Bronsile niimoodi, et eh, võib-olla eh, see on eh, kuidagi seotud selle mõttekäiguga, mis oli omane minu vanaisale, kui tema ütles jah, kui Soome liitus Euroopa Liiduga, ta ütles mulle niimoodi ma olen olnud viis aastat rindel, et seda riiki kaitsta, ma vaatasin ida poole, sellest ajast saadik olen ma alati lääne poole vaadanud. aitäh, volinik. ja nüüd äh, raportöör härra Skikluna. proua president suur tänu ka volinik Olerinile antud selgituse eest. ma saan aru, et ajakava on selline. ma olen mures. see äh, oli mures, et parlamendi seisukohta ei võeta tõsiselt, ma usun, et komisjon seda niimoodi ei mõelnud. lõpetuseks ma tahaksin tänada varuraportööre äh, nende kasulike nõuannete eest ja igati mõistlike muudatusettepanekute eest, mida ma igati toetasin ja raportisse kaasasin. eriti tahaksin ta mainida minu Eesti kolleegi Ivar Padarit, endist Eesti rahandusministrit ja praegust rahandusministrit Jürgen Ligit väga avameelsete selgituste eest, mis nad mulle andsid iga kord, kui mul nende abi vaja oli ma soovin Eesti rahvale edu, siiani on nad suutnud äh, näidata, et kriitikud eksisid ja ma loodan, nad jätkavad seda teed ja säilitavad valvsuse oma majanduse üle ja selle konkurentsivõimele, tagamaks edu jätkumise ka tulevikus euroala liikmena. ja seetõttu ma soovitan seda raportit täiskojale, Eesti taotlus väärib meie toetust ja ma loodan, et veenev enamus, kui parlament kolmapäev seda raportit hääletab, annab Eestile tunnistust eh, ja näitab, et euroala on igati elus. sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub kolmapäeval. ja järgmine päevakorrapunkt on üheminutilised sõnavõtud vastavalt kodukorra artiklile sada viiskümmend ja esimesena minu nimekirjas on proua